micro is on. Yeah? Okay. Colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, palun võtke istet ja me alustame ühe minuti pärast tööd. seadke ennast mõnusalt sisse, võtke palun istet about wait, slightly, slightly longer or not. Say this. Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Ma teatan käesolevaga osa istungjärgu avatuks, siis jätkame seda tööd, mis me juulis katkestasime. daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, kaks nädalat tagasi käisin ma Vesterplattel selleks, et mälestada Teise maailmasõja algust. see sõda ähm, oli sõda, kus sai miljonid eurooplased surma ja me ei tohiks iialgi ehm, meelest lasta, et sõda ja vägivald võivad ühel päeval Euroopasse naasta. viimase kahe nädala jooksul on veel olnud vägivaldseid sündmusi, Guardia Civil ja kaks politseinikku Hispaanias said ametiülesannete täitmisel surma ja mul on väga kurb teile teatada,